härra Pirker. Er ma hääletasin selle raporti poolt, sest laste turvalisuse huvides tuleb need meetmed tagada turvalisemates passides. see pakett viib meid edasi võitluses inimkaubandusega ning lastekaubandusega. tänan. suur tänu, proua Roitova. härra president, passide turvalisust tuleb tõsta, lisades biomeetrilised andmed, see on tähtis eurooplaste julgeoleku jaoks, see on meie prioriteet. vaatame ka eraelu kaitset samas omalt poolt anna parima, et rakendada õigusakte riigi tasandil ilma bürokraatlike takistustega, kas Euroopa Liidu või kolmandate asutuste poolt. Frontex peab olema kaasatud, ainult tihe politsei koostöö liikmesriikide vahel viid, viib soovitud äh, tulemuseni, milleks on suurem julgeolek Euroopas. passid tuleb välja kaheteistaastastele anda, ma olen selle poolt. see vähendab piiriülest organiseeritud kuritegevust, seepärast ma hääletasin ka selle, selle poleemilise raporti poolt. suur tänu, härra Van Eken. Eh, suur tänu, president ma toetasin Koeljo raportit, mis puudutab turvaelemente, sest ma arvan, et see on õige samm võitlemaks võltsingutega ning passide väärkasutusega. tuleb võtta vajalikud meetmed, eriti Schengeni riikides, kuivõrd piirid on avatud, tuleb kaitsta ausaid reisijaid samas tuleb öelda, et välispiirid ei ole piisavalt kaitstud. paremad passid ei ole alati lahenduseks, sest igal aastal sajad tuhanded mitteeurooplased sisenevad Euroopa Liitu seaduslikult või ebaseaduslikult või poolseaduslikult ja minu koduriik Belgia on vastu võtnud sada seitseteist tuhat seaduslikku sisserändajat ja veel rohkem ebaseaduslikke, nii et äh, turvameetmed ei ole veel piisav lahendus. härra Stojanov. suur tänu, härra president. ma hääletasin Koljo raporti vastu kahel põhjusel. kõigepealt olen ma mures kodanikuõiguste pärast. biomeetrilised andmed ohustavad kodanike vabadust. see on põhilise inimõiguse liikumisvabaduse vastu. lisaks uued uute ID-dokumentide kasutuselevõtt Bulgaarias toimub teist korda kümne aasta jooksul ja mina nüüd ootan kolmandat korda ja mina olen kolm korda saanud viimase kümne aasta jooksul uue isikutunnistuse. see võib tunduda ebaharilik, kuid raha uue isikut tõendava dokumendi ostmiseks on liiga, see summa on liiga suur, liiga suur koorem pensionäridele, kes, kelle pension on viiskümmend eurot kuus. sellepärast ma hääletasin Kõlja raporti vastu, mina arvan, et see on kahjulik ja seda ei tule Bulgaarias rakendada. Non è in aula e allora Mr Mitchell. härra Mitchell. Just... suur tänu. ma tahan protokolli jaoks öelda, et ma hääldasin Kapato raporti vastu, sest ma arvan, et parlamendi ees on parem raport, mis nende küsimustega tegeleb, kuid parlament peab siiski midagi ette võtma dokumentide osas. parlamendi liikmed on olnud siin neli ja pool aastat, kes on saanud palka selle raha eest ja on kõnelenud vähem kui härra Pirker, kes on olnud siin kuus kuud. ma arvan, et sellele tuleks tähelepanu pöörata. on inimesed, kes ei osale parlamendi töös ega tema komisjonide töös või täiskogul. mõned on väikeste fraktsioonide liikmed ja ei saa sõna. ja nad kulutavad oma aja tegelikult koduriikides. ja siis tulevad siia rääkides, kui kohutav olukord on demokraatiaga Euroopa Liidus, kuid kui parlamendiliikmed ei ilmu kohale ja neile makstakse palka, siis demokraatia on tõesti ohus. ja ma tahan, et see kirja pandaks protokolli me teeme dokumendid kättesaadavaks ja me tagame suurema läbipaistvuse, seepärast me peame astuma ka samme, näitamaks, kuidas parlamendiliikmed osalevad parlamendi töös ja millised seda ei tee. härra Mitchell, teie rääkisite nüüd hoopis äh, Marko Kapato raportist, meie siin omavahel rääkisime enne Coelho raportist ega ma teile rohkem ka Pata raporti juures sõna ei anna, nii et läheme siis nüüd võib-olla kolleegid järjekorras edasi ja nüüd Lambsdorfi raport. proua Roitova. härra president, Euroopa kaitsetoodete turg on düsfunktsionaalne ja killustatud. me oleme avatud riik, avanud riigihangetele täna tee, samas austades aluslepingute artiklit kakssada seitsekümmend kolm. mina tegin oma ettepaneku, et tuleb riigi raha raiskamine lõpetada ja ei tohi sõlmida selliseid läbi, läbipaistmatuid äh, lepinguid praegu ei eh, kasutata õigeid sätteid sõjaväelepingute osas, ei ole samasugust läbipaistvust näiteks nagu ehitussektoris või transpordisektoris. meie uus ettepanek säästab kindlasti raha ja see läheb teadus- ja arendustegevuseks, millega jõutakse kasuliku kaitsetehnoloogiani. suur tänu, proua Roitova, härra Alistair nüüd palun suur tänu, härra president, mina olen selle raporti vastu, sellepärast et ma näen selles ohtu valitsustele ja ettevõtetele, mis on investeerinud tohutult äh, kaitse, teadus- ja arendustegevusse ja kes täna leiavad ennast olukorras, kus neil on röövitud igasugune kasuvõimalus äh, tootmise äh, ja turustamisfaasis, sellepärast et see välja pakutud direktiiv sätestab seda, et hankelepingud tuleb avada Euroopa konkurentsile see tähendab seda, et kaitsetehnoloogiat tootev ettevõte või riik jääb igasugusest kaitsest ilma oma intellektuaalomandi õigusest ja ei saa kaitsega töökohta, töökohti ja oma toetust. Ühendkuningriigis väga paljud ettevõtted, kes on äh, teadus- ja arendustegevuses äh, mm, esirinnas maailmas ja on nüüd ohus. lisaks sellele teeb mulle muret ka see, et selle peamiseks eesmärgiks justkui on raporti puhul Euroopa kaitse ja julgeolekupoliitika elluviimine ja vastastikune lähenemine, selle asemel, et normaalset majanduspoliitikat arendada. härra Fatuzzo, palun. suur tänu, äh, auväärt publikum ja tere tulemast ka härra presidendile. ma teen äh, lühidamalt, kui ma olen seni teinud, ma lihtsalt ütlen, et ma toetasin Lambsdorfi raportit, see on samm edasi julgeoleku ja ühtse kaitsepoliitika osas, kuid mul tekkis küsimus, et millal lõpuks ometi jõuame me tõelise Euroopa kaitseni, tõelise Euroopa sõjaväeni, tõelise võimaluseni raha kokku hoida tõelise võimaluseni kaitsta ennast Euroopana, ma loodan, et üsna varsti, härra president. suur tänu, härra Fatuzzo, mina teile küll praegu vastata ei saa, keeruline küsimus, mille te esitasite, aga läheme edasi. nüüd juba siis Schlüteri raport. proua Roitova on palunud sõna härra president, ma toetasin seda Schlüteri raportit ohtliku ainete ja valmististe eh, diklorometaani kohta, mis eh, siis eh, värvidest eemaldab ohtlikud ained, neid, seda ohtlikku ainet on võimalik kasutada ainult teatud tingimustel ja väga piiratud kujul ja loodetavasti neid erandeid mitte kunagi ei kasutata, sellepärast et alternatiivsed asendusained on täiesti olemas ja seda peaks ka eelistama nii tootjad kui ka tarbijad. suur tänu, proua Sinnet! on aineid, mis on nii ohtlikud, et need tuleb täiesti keelustada või tuleb piirata nende kasutamist väga rangelt, mil ja see peab alluma väga karmidele terviseohutusnõuetele. diiklorometaan on üks sellistest ainetest ja see tuleb käiblusest eemaldada. suur tänu, kallid kolleegid, läheme edasi. nüüd Hilda Figueiredo raport ja proua Roitova saab sõna. suur tänu proua president, ma hindan kõrgelt äh, rahvusvahelist lepingut, äh, mis äh, seadistab uued töötingimused kalastussektoris töötavatele. sotsiaalkindlustus on tagatud nüüd kõikidele kalameestele, kutsun komisjonile, komisjoni ja nõukogu üles see leping enne kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat veel vastu võtma, minu hääletusmasin ei töötanud selle hääletuse ajal ja ma tegelikult toetasin seda raportit. suur tänu, proua Roitova! nüüd Katania raport. palun pidage äh, kõnest kinni, sellepärast et täna on hääletuse selgitajaid terve rodu. proua Belahorska, palun. suur tänu äh,, härra president, äh, see raport äh, tõi kaasa arvamuste vahetuse fraktsioonide vahel. täna on Euroopa Liit äh, silmitsi tõsiste probleemidega, me oleme finantskriisis ja energiakriisis, seda tänu Venemaa-Ukraina vahelisele konfliktile ja seega me peaksime jõ koondama jõud, eriti just täna, ja vältima selliseid samme, mis võiksid ohtu seada meie ühtsuse kriisi tagajärjed mõjutavad absoluutselt iga Euroopa kogunikku, nii Slovakkia, pool, poolakaid, ungarlasi, sakslasi ja seega, kui me üritame võidelda probleemidega liikmesriigiti, mis meie ette ikka jälle kerkivad, on tegelikult praeguse olukorra eiramine ja see on ohuks meie liidu ühtsusele, peame keskenduma rohkem Lissaboni lepingu ratifitseerimisele ning Euroopa Liidu konkurentsivõimele ma olen korduvalt esitanud siin kojas oma seisukohta, et autonoomia meie ühtses ruumis ei ole sugugi õigustatud. peamine ühendamise tagaseisev mõte ei peaks sugugi mitte jääma siin varju või seda ei peaks eitama. ärgem unustagem seda, mida ütles Schumann omal ajal, et mõtlev eurooplane ei saa tunda rõõmu oma naabrite öö, ebaõnnestumiste pärast, sellepärast et me oleme kõik äh, üheskoos. härra Pirker, räägime Katania raportist, nagu ma aru saan, jah? see pilt äh, selles valdkonnas on natukene moonutatud kahe tuhande neljandast kahe tuhande kaheksanda aastani mitte midagi tegelikult ei tehtud, tegemist on ainult poliitilis-, poliitilisel spektril vasakul olevate soovide ja unelmate nimekirjaga, näiteks nagu omasooliste abielude legaliseerimine, eutanaasia ja narkootikumide legaliseerimine ning illegaalsete immigrantide legaliseerimine mina ja Euroopa Rahvapartei eh, lükkame tagasi sellise soovide nimekirja ja hääletasime ka selle vastu. härra Pakko, palun. suur tänu, härra president, suur tänu sõna saamast. ma hääletasin selle raporti poolt, see, mis puudutab siis põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus kaks tuhat neli, kaks tuhat kaheksa. ma panin selle sõltuvusse artiklist nelikümmend üheksa, et nimelt kui esialgne sõnastus läheb läbi autonoomsete piirkondade osas, siis ma ei hääleta selle poolt. minu meelest on see provokaatorite, provotseerijatele allavandumine ja selliseid asju ei saa Euroopas lubada, me ei toeta selle raportiga aut-, piirkondlikku autonoomsust ja tere, väga kena. suur tänu, proua Roitova pane předsedo hlasovala jsem také proti. suur tänu ka mina hääletasin selle raporti vastu selle kommunistidest äh, meppide raporti vastu ma ei küll teised fraktsioonid õnnestusid neil õnnestus raportit pisut muuta ka vähemuste õiguste äh, vallas on edusamme kuid raport siiski läheb äh, kaugemale kui dokument kus tuleks olukorda kaardistada, see tundub ühepoolne nägemus inimõigus, õigustest, see rikub lähimuspõhimõtet, sest et siin dikteeritakse perepoliitika reegleid ja eetikaküsimusi. härra Pusutil. suur tänu, härra president. abort on siin nimetatud õiguseks ma hääletasin raporti vastu. on väga kahju, et raport, mis puudutab nii paljusid teemasid, kaasab ka elemente, mis väljuvad Euroopa Liidu pädevusest. Euroopa Liit ei tohi sekkuma sellesse, sest tegemist on lähimuspõhimõttega. ma hääletasin Katania raporti vastu, tänan. suur tänu. härra Olajus a katainen jelentéssel kapcsolatban támogattam. ma hääletasin katainen raporti poolt sest paljud lüngad vähemuste poliitikas on sellega ära kaotatud, see on eriti tähtis Ungaris ja arvestades eh, Ungari vähemust eh, meie naaberriikides. siin kõneldakse vähemuste kaitsest ja loomulikult üks põhiõigus on õigus kõnelda emakeelt. mitte kõikidel vähemustel pole olnud võimalust sellist õigust nautida siiamaani. on umbes sada viiskümmend erinevat vähemust Euroopa Liidus ja seepärast ma arvan, et on aeg ka defineerida vähemus nüüdseks. omavalitsus vähemuste jaoks, selles osas ma pean ütlema, et see on just õige viis küsimusele läheneda. peame uurima parimaid tavasid, mis on juba ole, olemas selles vallas. härra Alistair. suur tänu, president e, ühiskond, mis põhineb õigustel, on anna, anna võtta ühiskond ja siin on kadunud tasakaal ja just nimelt niisugune äh, suhtumine on selles ähm, Äh, raportis kogu aeg nõutakse midagi, siin räägitakse ähm, geiabieludest ja siin me astume vastu sellele loomulikule olukorrale, kus abielus on mees ja naine. see võib olla ju moodne äh, kontseptsioon, aga tegelikult see on ebanormaalne suhe igatahes mina seadusandjana ei anna niisugusele asjale allkirja. mina võin eh, tuua välja oma seisukoha ja eh, mulle ei meeldi ka see kliima, kuidas toimus arutelu antud teemadel, sest siin ei, eh, siin valitses mittetolerantsus. mina igatahes seisan nende asjade eest, mida, millesse ma usun, mitte ei lase irvitada nende üle härra Van Mekker. suur tänu, härra president. oma karjääri jooksul siin Euroopa Parlamendis olen ma harva näinud sellist loe-, mõttetuste loetelu poliitilises mõttes, selliseid banaalseid mõtteid, mida üles loetakse, nagu Katania raportis, rääkides niinimeta-, sellest, mida siin nimetatakse põhiõigusteks, tuginetakse Lissaboni lepingul, mis on aga ju tagasi lükatud ja millel ei, ja seega puudub vähimgi õiguslik alus selleks. minu küsimus on, küsimus ei ole mitte Euroopa kodanike põhiõigustega ega bürokraatiaga, siin on puudus ühest põhiõigusest siin raportis. näiteks minu rahva esindajate õigusest tunda end turvalisena oma koduriigis, kaitsta oma heaolu, oma keelt, kultuuri, õigusi. ma arvan, et see ei vasta sellele, mida tuleks poliitilises plaanis ähm, deklareerida. Katania raport taas kord äh, naeruvääristab parlamenti. härra Kleis. suur tänu, härra president. sõnavabadus, õigus, kuidas seda kasutatakse, on loomulikult see mõõdupuu, millega mõõta põhiõiguste olukorda. selles raportis räägitakse tsensuurist või enesetsensuurist eh, ja mõned inimesed jäävad välja avalikust arutelust seepärast. siin on üks lõik, kus ähvardatakse grupeeringuid, mis soovivad teistele vaikimist peale suruda. me tunneme, et meid pidevalt rünnatakse, kuid kõige lubamatum on üleskutse sellele, et tuleb jätkata rassistlikke avaldusi, kus kutsutakse üles vihkamisele. seda tüüpi regulatsioon on Belgias toonud tulemuseks selle, et kõige suurem flammipartei on mõistetud hukka. peab teadma, mida tahetakse, ei saa olla pisut sõnavabaduse poolt või mitte, me oleme kas poolt või vastu ja, ja aktsepteerime ka kõiki tagajärgi või me oleme sõnavabaduse vastu. härra Fatutsu. mis puudutab põhiõigusi, ma hääletasin küll lõpphääletusel vastu, hääletasin ma lõike kaheksakümmend üks poolt, minu sõber Katania, kes mind sealt vaatab, ütles selle kohta, et ta nõuab liikmesriikidelt selles, et tuleb võimalikult parandada noorte, vanemate inimeste ja puuetega inimeste ligipääsu tööturule. Justo Kavstanja on igati õiglane, nagu tema nimi ka ütleb. ilmselt mõtlesin, et parandada tuleb mitte ainult ligipääsu tööle, vaid ka pensionitele, sest me räägime siin ju vanuritest me räägime noortest puuetega inimestest ja vanematest inimestest, ma olen täiesti kindel minuga, et äh, selleks, et noored võiksid välja teenida pensioni, peavad nad äh, töötama. kuna sõnavõtud äh, avaldatakse internetis, selgitan ma, et minu sõnad peavad toetama vanurite õigust pensionile. nüüd proua Signe. In this Catania Catania raportis äh, on paljud siin kojas jälle üritanud kasutada inimõigusi väljavabanduseks abordi kaitseks. vaatamata sellele abort võtab miljonitelt äh, beebidelt aastas kõige äh, olulisema inimõiguse õiguse elule õigus elule on alusõiguseks teistele inimõigustele. Iiri äh, valija ja rahvasaadikuna on mul huvitav siin märkida, et see raport ja selle muudatusettepanekud seostavad Lissaboni lepingu ja selle põhiõiguste harta Euroopa Liidus abordi seadustamisega. suur tänu, proua McInnes suur tänu, äh, härra president, ma paluksin, et meie teenistus paneks kirja, et lõikes kaks kolmkümmend üks oleksin ma esimese osa poolt pidanud hääletama. minu ettepanek oli, et äh, oleks pidanud see raport puudutama rohkem puuetega inimesi kuid mul on vägagi hea meel, et minu muudatusettepanek nelikümmend kaks läheb, läks läbi, sellega kutsutakse üles komisjoni tagama, et raha jõuaks ainult nendesse liikmesriikidesse, kes ÜRO konventsioonist peavad kinni, mis puudutavad institutsionaliseerimist. see on võtmeküsimuseks minu jaoks, nagu ka paljude teiste kolleegide jaoks. selles raportis on üsna mitu äh, asja sees ja on teisi, kes on öelnud, et äh, on asju, mis lähevad lähimispõhimõtte alla ja ei ole Euroopa Liidu asi, Euroopa Liit ei hakkagi kunagi seadustama abordi osas Äh, ja nii see ju on, ma jäin erapooletuks selle raporti osas, ma ei saanud seda toetada. Äh, puuetega inimeste küsimused on väga olulised meie jaoks, me peame rääkima nende inimeste eest, kellel ei ole häält ja kes ei saa rääkida, me peame neid toetama, suur tänu, härra Mikolašik. suur tänu mis puudutab Katania äh, raportit, äh, siis ähm, see raport on raport, mis puudutab väga mitmeid äh, aspekte või inimõiguste osas. ma olen nõus osade eelkõnelejatega ja tahaksin ka enda arvamust avaldada, ma ei ole nimelt nõus selle raportiga ühes väga olulises küsimuses, nimelt võtmemuudatusettepanekud ei läinud läbi mis oleksid, kui nad oleksid läbi läinud selle esialgse raporti äh, väärkohad parandanud, näit-, sellepärast et on viidatud siin endiselt seksuaaltervisele ja niinimetatud seksuaalõigustele, mis vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni äh, definitsioonile hõlmavad endas konkreetselt ka õigust abordile ja vastavalt Euroopa Liidu seadusandlusele ei pea me sellest rääkima, me ei saa peale suruda midagi selles vallas liikmesriikidele, olles ise arst, toetan ma inimelu Äh, selle loomisest alates ja ma olen vastu sellistele tekstidele, mis toetavad äh, aborti. härra Ebner, suur tänu, härra president. ma toetan seda, mida ütles härra Pirk, äh, ma ei hakka seda kordama härra Katanja on vist üldse valest asjast rääkinud, selle, selline raport ei oleks üldse pidanud kotta jõudmagi okay oleks pidanud ikka enne kontrollima, et kas raport äh, vastab oma pealkirjale või räägitakse hoopis millestki muust ja tegelikult see raport räägib hoopiski millestki muust, siin ei viidata absoluutselt äh, tegelikult pealkirjale teksti sisus. kuid veel üks äh, natukene konkreetsem küsimus, lõige nelikümmend üheksa mina hääletasin sellele vastu ja, ja tänu sellele ka terve raportile vastu ja seda nendel põhjustel, mida selgitasin enne, härra Tillen. suur tänu. harva olen ma nii veendunult mõne raporti vastu hääletanud kui täna siin. kui me järgime selle soovitusi, siis homme Euroopa Liidus saab meil olema poliitilise korrektsuse diktatuur, kus antirassism on olulisem kui sõnavabadus ja kus on keelatud igasugune immigratsioonipoliitika. Euroopa Liidus avame me veelgi laiemalt ukse siserändele ega tegele kodanike huvidega. tähtsamaks peame me kurjategijate huve, keda tunnustatakse siin. see on pea peale pööratud maailm selles raportis ei öelda midagi sisserändajate kohustusest integreeruda Euroopa ühiskonda, vastupidi, ainult meie, eurooplased, oleme need, keda siin häbimärgistatakse. meie kodanikel on rohkem kui kõrini sellest, et neid häbimärgistatakse Euroopa tarkurite poolt. härra Kalanen vabandust, härra president, Katania raport. siin raportis on üsna mitu aspekti, millega ma nõus ei ole. ma ei aktsepteeri seda, et Euroopa Liit igas, mitte mingisugust õigust äh, peale surub kellelegi, äh, Euroopa Liit aga teeb praegu just vastupidist, ma ei ole ka nõus sellega, et põhiõiguste harta äh, mis on äh, poliitiline dokument ja kokku klopsitud äh, tänu sellele, et Euroopa põhiseadus läbi ei läinud, minu meelest seda ei tohiks äh, tuua sisse Euroopa Liidu seadusandlusesse, eriti Briti seadusandlusesse. ma olen vastu sellele põhiõiguste haardele, nagu ma ütlesin, lükkan tagasi ka sellise absoluutse lähenemise inimõigustele. ma põhimõtteliselt ei ole vastu äh, omasooliste partnerluse tunnustamiseks, kuid jällegi see asi ei ole Euroopa Liidu asi, vaid liikmesriikide parlamentide otsus langetada oma territooriumidel. Nende põhimõttelist, nendel põhimõtte, põhimõttelistel argumentidel ma hääletasin selle raporti vastu. härra Hannan. härra president paljude ajastuste kogu on näidanud seda, et õigused paberil ei ole tsivi-, kodanikevabaduste garantiiks. see, mis on kirjas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, ei ole sugugi nii erinev sellest, mis on näiteks ida Saksamaa või Nõukogude Liidu äh, äh, konstitutsioonides olnud, kuid nagu nende ebasoodsate režiimide kodanikud äh, mõistsid, ei ole nendest vabariõigustest ähm, parlamentaarse võimu puudu, puud-, eemal olekul mingisugust kasu. Euroopa Liidul on tõsine demokraatliku legitiimsuse kriis, meil ei ole inimõiguste kriisi, üks võimalus seda kriisi aga vähendada on säilitada usaldusväärsus oma kodanike seas ja panna see Lissaboni leping, nii nagu me lubasime, rahvahääletusele. suur tänu! suur tänu, proua Tomatševska! president, daamid ja härrad lapsel on õigus eh, mõlemast soost vanematele, isegi kui vanemad lahutavad, ei pea otsustama eh, nende kontakti, lapse kontakti üle vanematega ametnikud. lapsel on õigus rääkida ka oma vanematega vanemate emakeeles ja kui vanemad räägivad erinevaid keeli, siis räägib lapsed ka mõlemaid keeli, aga praegu Saksamaal segaperekondadest lapsed kannatavad sellepärast, et näiteks nad ei saa oma Poolas vanemaga rääkida poola keeles ja just sellepärast eh, toetasin ma muudatusettepanekut kakskümmend neli ja kuna see tagasi lükati, hääletasin ma terve raporti vastu ma tahaksin rõhutada ka õigust elule ja eh, eh, lähimusprintsiipi. härra Martin. suur tänu, härra president eh,. Ühendkuningriigi iseseisvuspartei on rassismi vastu, homoseksuaalsuse kriminaliseerimise vastu, eh, selle vastu, et kahtlusega suhtutakse välismaalastele, aga eh, Ühendkuningriigis on meie enda seaduste eh, alusel täiesti hästi kaitstud inimõigused ja meil ei ole sellepärast vaja kaitset Euroopa Liidu poolt. Euroopa Liit on ebademokraatlik ja sellepärast ei ole ta õige kaitsja inimõiguste vallas. ma tahaksin eh, tuletada ka parlamendile meelde, et perekonnaõigus ei kuulu Euroopa Liidu jurisdiktsiooni alla, see on liikmesriikide pädevuses ning eh, kes eh, langeb kriminaalkaristuse alla, eh, seda otsustab liikmesriik, mitte Ühendkuningriik, sellepärast meie partei oli selle raporti vastu, aitäh. suur tänu, eh, härra Ethan Harris. härra president Eh, mina, ehm, eh, see on ainukene koht, kus ma tahaksin aplodeerida, aga kui asi jõuab niisuguste eh, raportiteni, nagu see praegune on, siis tuleb arvestada teiste inimeste kogemusi, sealt võib ammutada palju tarkust ma olen kohtunud ka eh, erinevate eh, parlamendiliikmetega erinevatest maadest, et saada aru nende mõtetest ja ma tõepoolest saan aru härra Häneni ja teiste arusaamisest, aga kui asi puudutab niisugust raportit, siis ma tahaksin eh, pöörduda härra Alisteri poole, tema ei ole minu poliitilisest fraktsioonist, aga ta on väga pragmaatiline, tark inimene ja see Eh, mida tema räägib, on see, et mõnikord võib tsiviliseeritud viisil mitte olla teiste inimestega nõus. tõepoolest väga raske on teatud küsimustes öelda, kus sa oled poolt või vastu ja sellepärast olin mina eh, vastu. ja nüüd proua Kall. Eh, härra president, ma tänan, et te mulle sõna andsite see põhiõiguste raport Euroopa Liidus on äärmiselt kompleksne raport, see on keeruline, kuid minu arvates siin äh, on äh, tegemist veelahkmaga, eriti kui asi puudutab laste ja sotsiaalseid õigusi. Äh, vähemuste õigused ja nende kaitse on midagi niisugust, mida ma tervitan keelekasutus, enesehaldus eh, on kaks asja, mida raportis rõhutatakse. ja meie hääletasime Ungari delegatsioonina Rahvapartei fraktsioonis selle poolt, kuigi on väga palju lõike, mida me eh, iseenesest ei toeta. näiteks nagu see, et otsused tehakse Euroopa tasemel, mitte liikmesriikide tasemel nüüd on viimased kolm selgitajat ja ma tahaksin teile eh, tuletada meelde, et eh, hääletusselgitused eh, ei tohi kesta liiga kaua, aga kui me kakskümmend üks oleme ära kuulanud, siis kuulame ära veel kolm. president, ma vabandan selle eest, et ma ei andnud oma eh, palved sisse varem. diskrimineerimine vähemusrahvaste osas on oluline, mina olen vähemuse esindaja. ja ma ütleksin nii. mina hääletasin Katania raporti poolt kompromissi vaimus. ma arvan, et on Eh, väga paljusid valdkondi, mille osas on tehtud edasiminek ning ma tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta võttis sisse vähemusi eh, puudutava peatüki. ma arvan, et eh, õigussüsteem peab kaitsma vähemusi, aga ma olen nõus ka sellega, mida ütles proua Kaal. meil on vaja kompromissi. ja kuigi me kõikides punktides ühes meelel, eh, ühel meelel ei ole, ütleme näiteks homoseksuaalsus või eutanaasia, siis oleme me eh, teineteisega nõus muudes punktides. kuid ma arvan, et eh, ei tohi takistada usuliidritel esitamast oma arvamust seksuaalsuse kohta. traditsioonilised vähemused oleks võinud, oleks võinud olla ka hõlmatud selles raportis. härra Andreevs. härra Andreevs, suur tänu, härra president. mina hääletasin selle raporti vastu, kuid siiski siin on mõned aspektid, mida ma tahaksin toetada. ma hääletasin vastu sellepärast, et antud raport segab eh, ära traditsioonilised eh, vähemused ja need migrandid, kes tulid minu maale eh, pärast teist maailmasõda kestnud okupatsiooni jooksul. viiekümnenda, viiekümne okupatsiooniaasta jooksul lahjendati põhirahvus, meid on jäänud järele ainult viiskümmend protsenti ja Riias näiteks Läti pealinnas on lätlased vähemuses nüüd härra Mutato. suur tänu, härra president. me hääletasime põhiõiguste olukorra üle Euroopa Liidus. ja ma kahetsen, et, et me pidime jääma erapooletuks. tegemist on inimõigustega kuid siin räägitakse ka abordist, mis ei oleks pidanud olema raporti osa. kuna me oleme pidanud nende raporti osade vastu hääletama. raportis on ka muid küsimusi nagu õigusväärikusele elu lõpul, mis on tundlikud küsimused ja nende osas me pidime jääma erapooletuks, seepärast me jäime erapooletuks ka lõpphääletusel. suur tänu suur tänu. Läheme nüüd Kapato raporti juurde, oleme juba ära kuulanud härra Mitchelli. ja nüüd proua Roitova. suur tänu. härra president, ma ei hääletanud selle raporti poolt, kuigi originaaltekstis oli mõistlikke sätteid, mis tagasid suurema läbipaistvuse, kuid seda muudeti ja ma ei taha seda mõttetust enam toetada. isiklike dokumentide omavahel vahetamine või lobigruppidega vahetatavate andmete avalikustamine, kuigi nad ei ole salastatud, ei tehta kusagil kohustuslikuks nende avalikustamist. Last but... ja viimane, kuid mitte väheoluline esineja on härra Kamal. suur tänu, härra president, nende väga soojade sõnade eest. ma, mulle jäävad need igaveseks meelde kui me räägime läbipaistvusest ja juurdepääsust Euroopa Liidu dokumentidele, siis ilmselt terves kojas äh, ollakse ühel meelel selles osas, sest et lõppkokkuvõttes oleme me ju ainult siin sellepärast, et maksumaksjad on meid ametisse valinud ja maksumaksjad meid ka rahastavad ja meie tegevust rahastavad. aga üt-, öelgem selgelt välja ja otsekoheselt välja. kui me räägime dokumentide läbipaistvusest ja nende juurdepääsetavusest, siis tagagem selle, et ka maksumaksjal on juurdepääs nendele dokumentidele, mida nad tahavad näha alles hiljuti terve hulk fraktsiooni juhte käisid ühe demokraatliku riigi demokraatlikult valitud äh, presidendi juurde, Tšehhi Vabariigi presidendi juurde ja nii nagu meie aru saame, solvasid nad siis sellel külaskäigul selle riigi presidenti. ja kõik, äh, ainus, mida koge-, kodanikud on palunud, on selle protokoll, kohtumise protokolli avalikustamist. ühesõnaga, Äh, austagem neid, kes äh, on eriarvamusel selle parlamendiga ja andkem neile juurdepääs nendele dokumentidele. suur tänu, kallid kolleegid, sellega me oleme nüüd jõudnud äh, hääletusselgituste vooru lõppu ja mulle tundub, et võime istungi peatada. jätkame kell viisteist null null ja hakkame siis rääkima olukorrast Lähis-Idas ja Gaza sektoris. head lõunasööki kõikidele!